muudatusettepanek viiskümmend viis, tagasi lükatud. Emenda quarenta y e tres. muudatusettepanek nelikümmend kolm, tagasi lükatud muudatusettepanek viiskümmend kuus on tagasi lükatud. muudatusettepanek viiskümmend seitse tagasi lükatud muudatusettepanek nelikümmend neli tagasi lükatud imenda. muudatusettepanek kakskümmend üheksa tagasi lükatud. imenda. muudatusettepanek kaheksakümmend on tagasi lükatud muudatusettepanek viiskümmend kaheksa, vastu võetud. Emenda Treus. muudatusettepanek number kolmteist on tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend üheksa on vastu võetud muudatusettepanek viiskümmend üheksa on tagasi lükatud. muudatusettepanek kuuskümmend tagasi lükatud. muudatusettepanek viisteist tagasi lükatud muudatusettepanek seitseteist, esimene osa, vastu võetud. muudatusettepanek seitseteist, teine osa, vastu võetud. muudatusettepanek kolm, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend kaks tagasi lükatud. muudatusettepanek kuuskümmend üks tagasi lükatud. selline oli esimese muudatusettepanekute paketi hääletuse tulemus mis puudutab äh, resolutsiooni ühisettepanekut, annan kõigile teada, et hääletuse tulemus äh, teis-, äh, teise muudatusettepanekute paketi hääletuse tulemus, mis puudutab resolutsiooni ühisettepanekut, avalikustatakse kell kaheksa kolmkümmend, kell kakskümmend kolmkümmend täna õhtul me alles loeme kokku kõiki hääli, seega täna õhtul kell kahe, kakskümmend kolmkümmend anname teada hääletustulemuse teise muudatusettepanekute paketi puhul. nüüd oleme olemasolevad tulemused esitlenud ja nüüd jõuame kolmanda hääletusvooru juurde hääletame ka kolmandat muudatusettepanekute paketti seoses EL-i kooskõlastatud tegevusega võitluses Covid-19 pandeemia ja selle tagajärgede vastu. nagu teate, siis hääletusmenetlus on sama nagu eelmise kahe hääletusperioodi jooksul. see hääletus periood kestab kuni kella kuueni, kuni kella kaheksateistkümneni, hääletus on nüüd alanud ja see kestab kuni kella kaheksateistkümneni. tulemused kolmanda paketi kohta, mida hääletame nüüd, need tulemused teeme teatavaks täna õhtul kell kakskümmend kaks viiskümmend. seega kakskümmend kolmkümmend tulemused teise paketi kohta ja kakskümmend kaks viiskümmend kolmanda paketi kohta. hääletus on avatud. ja sellega on sessioon ka nüüd suletud. aitäh!